lugupeetud kolleegid. minu jaoks on väga suur rõõm ja au, mu daamid ja härrad, teatada teile, et esimeeste konverents võttis üksmeelselt vastu otsuse nimetada Sahharovi preemia kandidaadiks Jusuf Zai. mu daamid ja härrad, Malala Yousafzai on noor tüdruk. Te teate tema saatust, ta on noor tütarlaps, kes langes Pakistanis vägivalla ohvriks. ta oli inimene, kes omas julgust astuda välja meestest domineeritud maailma vastu ja teatada, et mina lähen kooli, kes teatas, et ta soovib kasvada inimeseks, ühiskonna võrdväärseks liikmeks. Malala näide julgustab ka teisi. julgustas paljusid noori inimesi tema kodukohas ta julgustas neid ja äh, see viis selleni, et inimesed, kellesse saab suhtuda vaid põlgusega, sattusid häbiposti. Neil ei õnnestunud Malalat tappa, tänu Jumalale ta jäi atentaadis ellu. igaüks kes on jälginud Malala saatust ja igaüks, kes jätkab koos Malalaga pärast tema tervenemist tema alustatud võitlust, on äh, leidnud kogu maailmas tunnustust, see julgustab ka Malalat edasi minema, oma tegevust jätkama. ma olen teile, daamid ja härrad sellele kõrgele kojale ja vastavate komisjonide kolleegidele ja esimeeste konverentsile sügavalt tänulik otsuse eest anda talle Sahharovi auhind. tegemist on otsusega, mis väljendab suhtumist Euroopa Parlamendi suhtumist ja hoiakut, et kus iganes maailmas tuleb naisi ja mehi kohelda võrdõiguslikult ja et kogu maailma tütarlapsi, kes püüavad seista oma õiguste eest, siis leiab selline käitumine Euroopa Parlamendi toetuse. ma olen uhke teie üle, lugupeetud parlamendisaadikud. ma olen selle üle tõesti uhke, et langetati niisugune otsus. mul on hea meel ja ma loodan, et me kõik rõõmustame selle üle ja ma ootan tegelikult kannatamatusega, et see noor tütarlaps tuleb meie juurde äh, novembris selleks, et vastu võtta Sahhovi auhind. ma leian, et see saab olema selle kõrge koja üks tähelepanuväärsemaid hetki. tahaksin lisada, et selle noore tütarlapse võitlus pole võrreldav sellega, mida meie siin teeme. sest tegemist on noore kasvava tütarlapsega, keda ähvardab pidevalt oht olla tapetud, kellele öeldakse, et me tapame sind selle eest, et sa tahad teostada oma õigust käia koolis. minu jaoks on Malala juba praegu silmapaistev isiksus, ja seda äh, kogu kahekümne esimese sajandi jaoks. mu daamid ja härrad. mu daamid ja härrad, täna tähistatakse üheteistkümnendat korda rahvusvahelist surmanuhtluse vastu võitlemise päeva. Euroopa Parlament võitleb selle eest juba aastaid. eurooplased on veendunud, selles, et sõltumata sellest, mi-, kui põlgust väärt poleks ka kuriteod, ei tohi inimesi karistada surma